أس النوك Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul fogok beszélni. Megnyitom az ülést. Daamid ja härrad, tere hommikust! ma kavatsen kõnelda ungari keeles ja nüüd tahaksin avada tänase istungi vastavalt tänasele päevakorrale arutame me suulist küsimust, mis puudutab kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja kõigepealt tahaksin anda sõna Malcolm Harbourile viieks minutiks, härra Harbour, teil on sõna uh,. president, president, kui lubate, siis teeksin ettepaneku, et me lükkaksime alguse natuke edasi, tegemist on suulise küsimusega uh,